Ühendkuningriigi suhtes ja raportööril on sõna. Uh, proua president, volinik, ma annan natukene aega, et volinik saaks ka kohale istuda, oleks viisakas uh, <clears throat> volinik kolleegid euroopa liidu jaoks on see dokument sümboolne majanduslikult sümboolne žest, samas selle žesti poliitiline tähtsus on väga suur väga kriitilisel ajahetkel Moldova ja terve Euroopa naabruskonna jaoks. Moldova jaoks on tegemist värske õhupuhanguga ähm, olulise sektori jaoks Moldova majanduses, nimelt puuviljade sektoris asi läheb aga kaugemale ploomidest ja õuntest, nagu me kohe varsti näeme, see näitab pigem solidaarsust raskel ajal. Euroopa Liit ja Moldova kirjutasid alla assotsiatsioonileppe kahekümne seitsmendal juunil käesoleval aastal. Moldova äh, parlament ratifitseeris selle kiiresti teisel juulil. täiesti juhuslikult äh, kehtestas Venemaa üsna pea põllumajandustoodetele, põllumajandustoodete impordile Moldovast keelu. samuti üsna varsti kehtestati impordikeeld ka Euroopa Liidu toodetele seoses Ukraina kriisiga, mis on loomulikult ka ühenduses kogu meie naabruskonnas toimuvaga. Venemaa loomulikult valesti arvab, et ta on mingisuguse läänepoolse vandenõu ohver maailmavaated on siin kokku põrkumas, üheksateistkümnenda aasta maailmavaade, üheksateistkümnenda sajandi maailmavaade põrkub kokku kahekümne esimese sajandi omaga. seetõttu ploomid ja õunad on muutunud nüüd väga kummalise uut tüüpi sõjapidamise äh, aluseks. Moldova võimud palusid kiiret toetust Euroopa Liidult, et leevendataks Venemaa keelu mõjusid, eriti puudutab see Moldova öö, äh, puuviljakasvatajaid, õunte ja plooma, ploomide ja kreipide kasvatajaid. komisjon ja nõukogu olid nõus ning loodetavasti meie parlamendis anname sellele ka oma õnnistuse. keeld ähm, mõjutab üsna dramaatiliselt Moldova põllumajandust. põllumajandus moodustab umbes nelikümmend protsenti Moldova majandusest, aiandussektoris töötab veerand äh, miljonit inimest loomulikult elavad need inimesed peamiselt maapiirkondades, nad, ja nad harivad väikeseid või keskmise suurusega pereaiamaid. nüüd õiguslik kontekst. autonoomsed soodussüsteemid on sellised, millega kaubandusplokid nagu meie anname äh, ühepoolseid kaubandussoodustusi ilma midagi vastu saamata teatud riikidele, nagu näiteks Moldovale. kahe tuhande kaheksa, kaheksandal aastal anti selline soodusrežiim Moldovale, nüüd me hakkame seda režiimi uuendama. komisjon toob sisse kolm uut öö, öö, soodusrežiimi, kaks, kakskümmend tuhat tonni õuntele, kümme tuhat tonni ploomidele ja kreipidele Äh, alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, kui see vana süsteem aegub. Äh, kogused on väga väikesed võrreldes Euroopa Liidu tootmismahtudega, õunte puhul näiteks räägime me ainult null koma kuuest protsendist, null koma neljast protsendist Euroopa Liidu tootmisest. võttes arvesse kultuurilist ja äh, majanduslikku lähedust Rumeeniaga, on väga kaheldav öö, kas tekib probleeme nende koguste äh, äh, vastuvõtmisega Rumeenia turul. kvoot, millest me täna räägime, äh, moodustab ainult kaheksa protsenti Rumeenia poolt toodetavast. mu, räägin nüüd edasi rumeenia keeles. ma loodan, et Moldova ametivõimudel õnnestub see algatus sai muuta edukaks ning äh, ma tahaks äh, kutsuda üles ka Rumeenia mm, äh, majanduses osalejaid kasutama ära seda võimalust ajada äri Moldova kolleegidega. tegemist on väga heade toodetega aitäh härra Moisale ja nüüd saab sõna proua Malmström. mul on väga hea meel teid siin tervitada, sellepärast et äh, esimest korda olen mina siin äh, istungit juhatamas. Äh, minul on ka suur au. auväärsed parlamendisaadikud, meedias keskendutakse eelkõige Ukraina sündmustele, aga nagu te teate, on Euroopa Liidul veel üks väga oluline naaber, Moldova Vabariik ning see, sellel riigil on praegu majanduslikud probleemid, mis on seotud ka assotsiatsioonileppe sõlmimisega Euroopa Liiduga. Moldova leiab, et tema majandusareng peaks põhinema Euroopa väärtustel ning põhjalikul äh, vabakaubandusalal Euroopa Liiduga, meie toetame seda lähenemist. ning see ei ole suunatud kellegi vastu, samas tooted, mida imporditi ennem ainult Venemaale, enam sinna ei jõua sõltumatute riikidega, riikide ühindusega kaubandus, ühendusega kaubandus on ka paljude toodete jaoks nüüd pidurdunud Moldova jaoks. me oleme mitmete kaubanduspartneritega üheaegselt sõlminud vabakaubandusleping, lepinguid. seda nii kaupade kui teenuste puhul. seetõttu peame me toet-, toetama ka Moldovat, me peame Moldovat aitama mitte ainult vabakaubanduspiirkonna ellurakendamises, seda me küll teeme, aga me peame aitama neid ka teis-, teisiti. seetõttu tuleme me välja selle äh, autonoomse vabakaubanduslepingu uuendamisega, mis an-, kergendab Moldova olukorda ajutiselt. see puudutab siis õunte, ploomide ja kreipide importi Euroopa Liitu te kõik teate, kui keeruline on ju leida uutel turgudel partnereid seega ettepanek, millest me täna räägime, on, on ajutine, nagu raportöör õigesti ütles, see aegub aasta pärast. komisjon teeb ettepaneku, et see kehtiks tagasiulatuvalt, ehk siis augustist käesoleval aastal, kui kehtestati esimesed impordikeelud Moldovale. õunte, ploomide ja kreipide öö, äh, kogused ei ohusta Euroopa Liidu turgu, seda ütles selgelt välja ka raportöör ma olen veendunud, et me saame Moldovale näidata üles solidaarsust, ilma et meie enda tulud kannataks. veel ühed numbrid, õunte import Moldovast moodustab null koma kaheksa protsenti Euroopa Liidu tootmisest, ploomide eh, eh, import null koma neli protsenti ning viinavarjade eh, import null koma üks protsenti. ma tahaksin tänada parlamenti kiire tegutsemise eest sellel Moldova jaoks väga olulisel teemal, tahaksin tänada komisjoni ning raportööri härra Moisat. suur tänu, proua volinik, järgmisena peaks sõna saama härra Laventšu põllumajanduskomisjonist üheks minutiks, aga teda ei tundu kohal olevat, seega järgmisena saab sõna härra Vinkler Rahvapartei nimel. Uh, suur tänu proua president, volinik, kolleegid, Rahvapartei toetab täielikult selle ettepaneku vastuvõtmist kehtestada lisasoodustusrežiim Moldova Vabariigi jaoks. samuti on oluline, et me näitame uuesti üles toetust Euroopa Liidu poolt naaberriikide vastu. see raport, mida meie raportöör väga hästi tutvustas, Äh, astub vastu ebaõiglastele kaubandustavadele Venemaa, Vene, Venemaa poolt. Moldova on, äh, Euroopa Liit on teinud ka ettepaneku, et Moldova veinide äh, import liberaliseeritakse täielikult pärast seda, kui Venemaa kehtestas ka sellele impordile keelu. täna on siis tehtud ettepanek lisada eelmise aasta meetmetele uus meede, ehk äh, avada veel uutele toodetele Euroopa Liidu turg. ma toetan seda raportit ilma muudatusettepanekutega, muudatusettepanekuteta ja loodetavasti me toetame hääletusel seda homme ning samuti loodetavasti avaldatakse see otsus ennem aasta lõppu, et Moldova inimesed saaksid nendest kvoodivabastustest võimalikult kiiresti kasu. samuti loodetavasti Moldova peab ka tulevikus silmas Euroopa Liidu perspektiivi ning käesoleval aastal tuleks tunnustada Moldova jõupingutusi majanduse valdkonnas ning meie vastastikust lähenemist. aitäh! suur tänu, härra Vinkler, järgmisena härra David Martin sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu! alustuseks tahaksin tunnustada äh, härra Mošat äh, suurepärase töö eest, see on arvat-, minu, minu teada tema ai-, esimene raport siin tahaksin tunnustada ka härra Vinklerit variraportöörina. meie koda on tõesti töötanud kiiresti vajalikul ajahetkel, ma arvan tõesti, et me oleme aidanud nüüd Moldovat läbi selle põllumajandustoetuse nendes kolmes valdkonnas, mida mainiti, samas see ei kahjusta ka absoluutselt Euroopa põllumajandussektorit, ehk siis kõik võidavad. Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse toetada Moldovat läbi partnerluse assotsiatsioonileppe seda Venemaa agressiooni ning poliitiliste keeldude ajal. Euroopa Liit peab seetõttu tugevdama majandussidemeid Moldovaga ning aitama kaasa selle riigi stabiilsusele, aitäh! suur tänu, härra Martin, järgmisena härra David Jaskevitš, üks minut, ECR fraktsiooni nimel. miesiąc temu przeprowadziliśmy na tej sali debatę zwią-... daamid ja härrad, kuu aega tagasi siin saalis rääkisime me sellest, et tuleks ratifitseerida assotsiatsioonilepe Moldovaga, me kõik tervitasime sellist lepet. me peame meeles pidama, et Moldova Vabariik on juba aastaid olnud Vene Föderatsiooni poliitilise surve ohver. Venemaa soovib Moldova valitsust oma vasalliks muuta Venemaa põllumajandustoodete embargo, embargo tähendab ju tegelikult poliitilist väljapressimist. ei saa olla sõltumatut äh, iseseisvat Moldovat, kui härra Putin hävitab sealse majanduse. ükskord me juba ütlesime, et me soovime, et Moldova läheneks Euroopa Liidule. Venemaa embargo ohustab meie integratsioonipingutusi. me leiame, et autonoomsed kaubandussoodustused peaksid jõustuma kiiresti, sest see on meie huvides. me peame andma endale aru, et me peame ulatama sõbrakäe tulevikuski Moldova sõpradele, kui me soovime, et nad väldiksid, väldivad Ukraina saatust, aitäh! ootan veel tõlke lõppu. järgmine kõneleja, kolleeg Austravitšus, ALDE fraktsioon, poolteist minutit. aitäh! proua president, proua volinik, kolleegid. täpselt kuu aega tagasi äh, hääletas assots-, äh, parlament assotsiatsioonileppe poolt Moldovaga, kõik on veendunud, et et Ukrai-, äh, Moldovaga assotsiatsioonilepe sõlmimise eesmärk on muuta seda piirkonda jõukamaks ja stabiilsemaks, aga idas olev suur vend seda eesmärki ei jaga. Nad on keelanud suure hulga äh, Moldova põllumajandustoodete impordi, see on vastuolus ka Venemaa WTO kohustustega. see ei kahjusta mitte ainult Moldova, vaid ka Vene inimeste huve pidades silmas ka tühje Venemaa toidupoode. meie tänane otsus on veel üks näide meie solidaarsusest Moldova inimestega. eelkõige nende kahesaja viiekümne tuhande inimesega, kes elatuvad põl-, äh, aiandusest Moldova maapiirkondadest. nagu te teate, siis põllumajandus moodustab umbes nelikümmend protsenti Moldova majandusest. lisakvootide kaotamine näit- äh,, äh, tuleb äh, tuleneb ka sellest, et Moldova inimesed hiljutistel valimistel näitava, näitasid ka, et nad soovivad liit-, äh, liikuda Euroopa Liidu suunas. see näitab ka meie austust nende vastu. kolleegid, me ei peaks kartma mingisugust dramaatilist öö, äh, mõju, äh, ma kinnitan teile, et öö, Moldova ploomid ja õunad on väga maitsvad ning tervisele kasulikud. suur tänu selle soovituse eest, järgmisena härra Helmut Scholz kuue fraktsiooni nimel. proua president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, Moldova elanikud äh, on silmitsi suurte majanduslike ja sise- ja välispoliitiliste väljakutsetega. kuidas äh, on võimalik äh, seda riigi olemasolu tagada, kui tegemist on äh, kahe suure kaubanduspartneri omavahelise tüliga. minu fraktsioon ei ole selle vastu, et äh, Moldovast äh, loomeõunu importida, aga oleks vaja teha rohkemat, vaja oleks investeerida infrastruktuuri, et moldovlased ei pettuks. kuidas kuidas äh, tagada uute heade töökohtade loomine. Äh, kõige olulisemaks ülesandeks on aga see, et lepitaks kokku Venemaaga rahumeelses ja tulevikku suunatud koostöös ning äh, Euroopa Komisjon peab looma raamtingimused, et Moldova saaks kasu oma kodanike teadmistest, juba see mm, talv saab olema väga raske. aitäh ja järgmisena saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna härra Šoltes gospa predsedujoča hvala za besedo spoštovane kolegice aitäh lugupeetud kolleegid ma toetan ka seda ettepanekut e, Moldova Vabariik ja Euroopa Liit on allkirjastanud assotsieerimislepingu, mis äh, näeb ette eelkõige tihedamat koostööd kaubanduses ning äh, tagab äh, Moldova Vabariigile äh, suuremaid turulepääsu Euroopa Liidu turule ning vähendab sõltuvust pikemas perspektiivis Venemaast ning tagab ka Euroopa Liidu reeglite ülevõtmise. kahjuks lepingul ei ole aga ainult positiivne mõju olnud. Moldova Vabariik on seetõttu sattunud raskesse olukorda, kuna Venemaa on kehtestanud äh, impordikeelu, keelu, mis on väga kahjulik Moldova vaja, majandusele ning äh, ma arvan, et seetõttu kannab Euroopa Liit vastutust äh, selle eest ning peab andma Moldovale tehnilist ja rahalist abi, mida Moldova vaba, majandus vabab. aitäh ja nüüd saab sõna härra Annemans met al mijn sympathie voor het moldavische volk maar collega's. jah aitäh ma moldovalased on minu jaoks küll väga sümpaatsed, aga ma ikkagi ütlen, et äh, palun lõpetage, kolleegid, Euroopa Liidu lõputu laienemine ja need sammud, mida äh, me pidevalt teeme, peavad lõppema meie va-, valijad ei ole sellega nõus, aga sellest hoolimata me jätkame sellega. vaadake, milline on Euroopa Liidu filosoofia, see on täielik katastroof ja see on katastroof ning äh, Moldova e-, e-, edasine areng ei ole meie valijate huvides, me peaksime äh, üritama tagada naaberriikidega rahuliku kooseksistentsi, aga me peaksime lõpetama selle Moldova äh, vaikse vastuvõtmise Euroopa Liitu. aitäh ja järgmine kõneleja pooleteiseks minutiks on härra Preet. aitäh. mind äh, šokeerib see, kui ma kuulen inimesi niimoodi rääkimas. ma tahaksin äh, tervitada seda raportit, mille me vastu võtame, sellepärast et see näeb ette õunte, ähm, viinamarjade ja ploomide äh, tollimaksuvaba impordi Euroopa Liitu, see on võimalus väga konkreetselt näidata, kuidas Euroopa Liit saab toetada riiki, mis on väga palju kannatanud Venemaa sanktsioonide all. ma tuletan teile meelde, et enne kui Venemaa kehtestas äh, sanktsioonid Ukraina vastu, kehtestas ta sanktsioonid Moldo-, Moldova vastu ning tegemist on riigiga, mis, äh, mille jaoks äh, on puuviljade ja köögiviljade kasvatamine väga oluline. see, mida me kuulsime, on šokeeriv, tegemist on humaansuse puudujäägiga Te.... moldovlasi Vene meetmed äh, tabavad juba väga rängalt ja kui äh, meie neid ka karistamine, siis äh, on see väga halb. tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et Moldova valimised kinnitasid seda, et riigi kodanikud soovivad seda, et nende tulevik oleks Euroopas, hoolimata Venemaa tohutust survest, kes isegi rahastas äh, ühte ähm, poliitilist parteid, mis on täiesti lubamatu isegi Euroopa Liidus. aitäh ja nüüd saab sõna härra Pitsula üheks minutiks. autonoomne trgovinske mjere izvrstan austatud proua volinik, see on suurepärane programm Euroopa Liidu jaoks, mis lubab äh, kaubandussoodustusi ning äh, finantstuge nendele partneritele, kes on Euroopa-meelsed ning äh, nende reformid on kindlal teel. nimetatud toodete toetamine Äh, impordil Euroopa Liitu Moldovast on väga oluline, aga see saadab ka väga tugeva poliitilise sõnumi nii Moldovale kui ka Venemaale, et Euroopa Liit toetab oma partnereid. Moldova on poliitiliselt motiveeritud Vene embargo all väga kannatanud, eriti kui arvestada et, et nelikümmend protsenti eelarvest täidavad põllumajandustegevused ja väga suur osa tööjõust on just põllumajandussektoris hõivatud. Äh, see takistab praegu majandusarengut ning samuti ka reforme Äh, oluline on äh, tegeleda rohkem Euroopa Liidu naabrusriikidega ning viimased valimised näitavad ka, et Moldova on Euroopa-meelne riik ning see on väga hea alus meie tulevaseks äh, partnerluseks. Moldova peab oma lubadustest kinni, meie peame nüüd oma lubadustest kinni pidama. suur tänu, härra Pitsula, järgnevalt palun härra Uljastovski üheks minutiks nie zawsze polityka unii europejskiej euroopa liidu välispoliitika ei ole alati selline et ta oleks tõhus ja hea lubage mul kõigepealt öelda et moldova puhul võime me täiesti avameelselt ja selgelt välja öelda, et me oleme oma tegevust läbi viinud äh, alati ühtemoodi ja et sellel tegevusel on olnud ka positiivsed tagajärjed. me oleme aidanud Moldovale anda võimaluse, nii et äh, Moldova saab ennast siduda Euroopa Liidu institutsioonidega ja Euroopa Liiduga. me oleme väga õnnelikud selle üle, et assotsiatsioonileping on sõlmitud. ja nüüd on meil vaja äh, harmoneeritud kaubandusinstrumente selleks, et Moldovat aidata ja et me saaksime neid aidata, sest Moldova soovib eh, kunagi eh, saada, eh, sest Moldova soovib Euroopale lähemale liikuda. see on eriti oluline nüüd, kus Venemaa on välja kuulutanud embargo, nii et tegemist on tähendusrikka sammuga. lubage mul väljendada rõõmu ka selle üle, et Moldova hiljutistel parlamendivalimistel saavutati häid tulemusi ja koalitsioonivalitsusse kuuluvad nüüd sellised poliitilised jõud, kes soovivad alal hoida suhteid Euroopaga ja äh, kes ei ole meie vastu, aga selleks, et Euroopa areneks, peab ta olema solidaarne. aitäh, aitäh, järgmisena üheks minutiks Bronis Roppe, palun. suur tänu, proua juhataja lugupeetud volinik, põhimõtteliselt äh, ma toetan äh, sellele määrusele tehtud muudatusettepanekut, sest äh, Moldova tõesti ju sõltub suuresti põllumajandusest ja kui me anname neile ligipääsu Euroopa turule, siis me tugevdame ja toetame nende majandust. kuid teisalt tuleb tagada, et need hüved, see kasu, mille Moldova saab, ka jõuab Moldova elanikeni ja et ta jõuab nendeni, kes äh, kasvatavad õunuploome ja lauaviinamarju. kriis on äh, nüüd kestnud rohkem kui pool aastat, see tähendab, et äh, päris pikalt ning palju on räägitud sellest, et me peaksime leidma uued turud, kuid tegelikult ei ole ju suurt midagi tehtud. ploomid ja viinamarjad ei tekita niivõrd suurt probleemi. aga turgude leidmine õuntele on palju keerulisem. aitäh ja järgmisena härra Schaffhauser, palun. Mes chers collègues, si la Moldavie souffre économiquement. suur tänu, kui moldovlased praegu majanduslikult kannatavad, siis kannatavad nad äh, selle strateegia pärast, mis on läbirääkimistel valitud ja mis puudutab Ukrainat. Ukraina on Euroopa Liidu ohver. Moldova on valinud oma poole. Nad on valinud läänemeelsuse, Euroopa ja NATO meelsuse aga kui me mõtleme sellele, millise lubaduse me andsime Ukrainale, lubaduse, mida ei olnud võimalik pidada, siis peame me aru saama, et me lõhestasime selle rahva majanduslikult ja poliitiliselt me valisime ka ühepoolselt äh, äh, sanktsioonid Venemaa vastu ja sellele järgnes Venemaa reaktsioon. peatage see poliitika, lõpetage see poliitika, lõpetage äh, see poliitika ja selle tagajärjed vähenevad. praegu me lõhestame Euroopat lääne ja ida vahel, me valmistume sõjaks ja sellesse on segatud ka USA ja NATO, see tegelikult ei ole Euroopale kasulik. aitäh! järgmisena härra Kaaler, palun üks minut. suur tänu, proua president. Kavarit Moskva, siin räägib Moskva, siin räägib Moskva, see oli just see, mida me kuulsime härra Schaffhauserilt. ja tema levitab sedasama kuulujuttu või muinasjuttu sunnist. kui keegi Euroopas kasutab sunnimeetmeid mõne teise riigi suhtes, naaberriigi suhtes, siis on selleks Venemaa ja Moskva, mitte Euroopa Liit Euroopa Liitu on siiamaani kõik tulnud alati vabatahtlikult ja seda sellepärast, et meie seisame õigusriigi põhimõtete ja demokraatia eest, mitte aga Nõukogude Liidu struktuuri eest. ja nende kaubandussoodustustega äh, me reageerisime väga õigesti sellele survele, mis tuli Venemaalt, kus ühepoolselt pandi peale äh, põllumajandustoodete sisseveokeeld. tegemist on osaga üldisest Moldova poliitikast ja me otse loomulikult soovime saavutada seda, et me ka suurtes küsimustes edasi läheme, et Moldovas oleks võimalik ametisse astuda korralikul valitsusel, mis saab siis hakata ka assotsieerimislepingut täielikult rakendama. tegemist on raske protsessiga, me ootame neid reforme, eriti just õigusriigi ja riigi juhtimise osas, aga see näitab ka, et on lihtsam Euroopa mudelit üle võtta. meie kogemus näitab, et Euroopa mudeliga on võimalik kõige paremini kodanike tulevikku juhtida ja sellepärast on minu arvates tegemist õige sammuga. aitäh ja järgmisena proua Kalniete. enne kui ma teile sõna annan, ütlen et äh, tahan teid tänada, sest teie olete ainuke naisterahvas, kes selles arutelus sõna soovib saada. tänan teid selle eest, ma mõtlesin tõesti rahvasaadikuid, proua volinik. Um, lugupeetud äh, proua juhataja, aitäh, et juhite tähelepanu sellele, et ma olen siin ainus naisterahvas, nüüd äh, jätkan läti keeles Need äh, kaubandussoodustused, mis Moldovale antakse, ei ole mitte ainult majandusliku, vaid ka poliitilise tähtsusega. see näitab, et Euroopa Liit on võimeline toimima demokraatia toetuseks, et ta toetab demokraatiat äh, oma naabruses. ning äh, need soodustused aitavad Moldova majandust otsekohe, ilma et Euroopa Liidu turud kuidagi kannataks. tegemist on hea näitega sellest, kuidas Moldova võib vastu seista Putini katsetele karistada neid Euroopa äh, rahvaid ja riike, kes on valinud Euroopa integratsiooni tee. mõne nädala eest toimusid äh, Moldovas parlamendivalimised, mille võitsid Euroopa-meelsed jõud. me eeldame, et Moldova uus valitsus jätkab reformidega, mis on vajalikud selleks, et Moldova võiks Euroopasse integreeruda ja et Moldovast saaks edulugu tegemist on otsusega, mis on Moldova jaoks samuti oluline poliitiline otsus, kuid äh, see ei saa asendada selget äh, liitumisperspektiivi. paljud äh, liikmesriigid ja parlamendiliikmed ei ole kahjuks selleks sammuks veel valmis. aitäh, proua Kalniete ja järgmisena Gabrielius Landsbergis jällegi üks poolteist minutit suur tänu lugupeetud proua juhataja, lugupeetud proua volinik, teid on meeldiv siin sellisel kellaajal näha. viimastel nädalatel on hakanud äh, levima jutud, et Euroopa Liit äh, peaks hakkama äh, Venemaaga ühtset majanduspiirkonda läbi arutama. see debatt käib Vladivostokist ähm, Euroopa linnadeni ja see tuletab meelde neid jutte, mis algavad Vancouverist ja lähevad Moldovasse või Ukrainasse seetõttu ongi tänane otsus väga oluline sellepärast, et need kaubandussoodustused on Moldovale väga olulised. sellised riigid nagu Moldova ja Ukraina, eriti pärast äh, edukaid Euroopa-meelseid valimisi, äh, soovivad äh, ju astuda reformide teele. seetõttu on tõesti praegu parim aeg Moldovat abistada ja näidata, et Euroopa toetab neid, aitäh! aitäh ja järgmisena härra Stier, palun, poolteist minutit gospođo predsjednice evo želio bih i ja e, ovom raspravom. aitäh proua esimees ka mina soovin toetada seda protsessi milles me parandame ja tugevdame moldova ja euroopa liidu kaubandussuhteid otse loomulikult assotsieerimislepingule allakirjutamine juunikuus oli väga tähtis sest see võimaldab meil äh, Moldova eksporti Euroopa Liitu suurendada. kuid me peame arvestama ka selle negatiivse vastusega, mis tuli Moskvast sellele arengule. see samm oli nii Euroopa Liidu kui ka Moldova huvides, kuid tõsiasi, et Moldova on nüüd hakanud kõndima oma rada pida, oli vastuvõetu vastuvõetamatu Venemaale, mis on huvitatud oma võimu äh, pealesurumisest endistele Nõukogude Liidu vabariikidele. ja seega keelas Moldova põllumajandustoodete sisseviimise Venemaale, selleks et näidata, mida nad arvavad eel-, kunagistest Nõukogude Liidu vabariikidest. sellel on väga halb mõju majandusele, põllumajandussektor majandusele äh, Äh, on majanduses väga tähtis, kümme protsenti inimestest töötab selles sektoris ja just sellepärast on nii tähtis toetada komisjoni ettepanekut selleks, et äh, ploomid, õunad ja viinamarjad äh, kaasatakse sellesse kaubandussoodussüsteemi, sest niimoodi on võimalik just väikese ja keskmise suurusega tootjaid toetada ning anda selge sõnum ka Moldovale ja Venemaale ja meie partneritele Moldovas, aitäh! aitäh, härra Stier ja järgmisena härra Kelly, palun, poolteist minutit. Äh, aitäh, proua president. tihti öeldakse, et poliitikutel ei ole hinge või süda, kui räägitakse sellistest institutsioonidest nagu Euroopa Liidu omad kui me vaatame aga neid ettepanekuid, mis on tehtud, siis võib öelda, et meil on nii hing kui süda sees ja me teeme tõesti kõik endast oleneva võimalikult kiiresti ja meetmed, mida me välja töötame, on väga vajalikud. eriti just äh, vaeste inimeste jaoks Moldovas ja ka talunike jaoks. Nemad kannatavad äh, rakendatud poliitikate pärast ja ka Vladimir Putini mõju pärast ja mõjutamise pärast. nagu proua volinik ütles, on väga hea äh, äh, leida uusi turge, aga seda ei ole võimalik teha üleöö ja on väga tähtis, et me siiski aitaksime oma naabreid. ja see kõik näitab, et meil on tõesti süda ja hing sees ja veelgi rohkem äh, meil on seda kõike võimalik teha ilma, et me mõjutaks negatiivselt äh, Euroopa Liidu talunike tööd, sest nagu proua volinik ütles, me räägime siin vähem kui ühest protsendist Euroopa Liidu äh, puuviljaturust ja just sellepärast on tegemist suurepärase ettepanekuga, mis näitab, et tõesti äh, kui häda kõige suurem, siis abi kõige lähem ja tõesti Moldova puhul võib täpselt nii öelda aitäh, härra Kelly ja järgmisena Andrzej Grzyb, palun, viimase registreeritud kõnelejana poolteist minutit. aitäh, proua president. autonoomsed preferentsid handlove on instru-. kaubandussoodustuste süsteem on välja töötatud naabruspoliitika raames ja me töötasime selle meetme välja siis, kui saime aru, et meil ei ole mitte mingit muud võimalust oma partnerite aitamiseks. ja sellepärast me muutsime kaubandustariifide süsteemi selleks, et meil oleks võimalik aidata naabreid ja, ja vaadata ka, mis saab meie enda toodangu ülejääkidest. Venemaa reageeris väga kiiresti, me räägime siin selles vastusest sellele lepingule, mis sõlmiti Moldova ja Euroopa Liidu vahel. ühepoolsete kaubandussooduste sisseviimine ja majanduse liberaliseerimine ongi selle lepingu aluseks ja see leping puudutab ka põllumajandustooteid. ning need lisasoodustused aitavad meil tagada kaubanduse parema toimimise ja ka olukorra stabiliseerumise Moldovas. see aitab väga paljusid töövõtjaid Moldovas. meil on väga hea meel näha kolmekümnenda septembri valimiste tulemusi Moldovas. ma käisin enne valimisi ise seal kohapeal, rääkisin inimestega, kes ütlesid, et neil valmistab väga suurt muret see Venemaa embargo. ja nüüd see kiire vastus Euroopa Liidu poolt oli tõesti väga hea samm meie partnerite jaoks Moldovas. aitäh, härra Kšip! kuna ei meessoost ega naissoost parlamendiliikmed ei ole soovinud saada sõna. Äh, vaba mikrofoni voorus, siis saab sõna proua Malmström. aitäh, proua president, lugupeetud äh, selle koja liikmed, ma arvan, et see arutelu näitas väga hästi, kui suur on meie solidaarsus ja see on tõesti väga hea märk, eriti just jõul, enne jõule. tegemist on väga väikse sammuga. nagu juba siin öeldi, see tõesti ei mõjuta üldse meie turgusid null koma üks protsenti kaubandusest aga on tõesti väga tähtis Moldova jaoks nii majanduslikult, aga see on tähtis ka poliitiliselt see näitab, et solidaarsus ei ole meie jaoks lihtsalt mitte ainult üks sõnakõlks, vaid et me oleme tõesti valmis ka praktiliselt oma naabreid ja partnereid idas toetama ja ma tõesti loodan, et kui see ettepanek võetakse suurte häälteenamusega vastu, siis see näitab ka, et need riigid, mis on valinud Euroopa Liidu tee, Euroopa väärtused, et neid ei jäeta üksi, et me näitame, et me tõesti seisame ka oma otsuste taga ja sõprade taga rasketel aeglatel jah, muidugi Moldovat tuleb veel tõesti väga palju aidata ja me tõesti vaatame väga täpselt, kuidas see tänane arutelu ja ka see otsus, mille me homme vastu võtame, üleüldiselt äh, kõike muu puut-, muututab ja muudab ja suur tänu ka raportöörile selle väga kiire töö eest. aitäh, proua volinik ja lõpetuseks saab sõna veel kord äh, raportöör yes,. Uh, uh, aitäh proua president, suur tänu volinikule ja tema abilistele ka väga kiiresti tehtud töö eest. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes täna õhtul siin arutelus osalesid, ma nägin, et terve talupojamõistus siin tõesti äh, toimib suurema osa sõnavõttude puhul. ja selle määruse mille me homme vastu võtame, selle puhul tõesti see võimenduse efekt on väga tähtis ja ma arvan, et selle määruse puhul on nii-öelda võimenduse määr isegi rohkem kui üks viieteistkümnele. me tõesti oleme teinud väga suuri samme edasi ja eriti just Moldova puhul on näha seda suurt mõju mõned kommentaarid. härra Scholz, jah, olen teiega täiesti nõus, meil peaks olema poliitikaid, millega meil oleks võimalik tagada seda, et äh, Moldova SKT tuleks äh, rohkematest allikatest äh, ja ma tõesti loodan, et assotsieerimisleping on üheks ähm, meetmeks, et seda eesmärki saavutada, samamoodi ka need vabakaubanduslepingud, millega meil oleks võimalik siis äh, Moldovat rohkem kaasata siseturgu. me räägime siin ploomidest ja õuntest mitte, aga Euroopa Liidu laienemisest. tõesti, laienemise protsessis on väga palju vetoõigusega osapooli, see ei ole nüüd nii, et me siin hakkaksime praegusel hetkel Moldovat tirima Euroopa Liitu, võttes vastu määruse õunte kohta. tegemist on vaba maailmaga ja moldovalased võivad ise otsustada, kas nad soovivad Euroopa Liiduga liituda. poliitilised osapooled ja ka kodanikuühiskond võib ise otsustada, kas nad toetavad seda valikut või mitte, tegemist on demokraatliku protsessiga. härra Schaffhauser me süüdistame ohvrit vägistamises, ütleme et äh, Moldaavia identiteedi ja ähm, eitamine, see on äh, deliirium, keegi ei äh, eita seda. Moldova on demokraatlik riik, kes teeb vabatahtlikult omaenda valikud, aitäh teile, suur tänu teile. arutelu on sellega lõppenud, hääletus toimub homme